We start uh, this uh, meeting, this is... Uh, kallid kolleegid, läheme selle seminari või kuulamise juurde. nimetage, kuidas seda tahate, ütleb härra proua esimees. juurde tahaksin tervitada siin meie eksperte, kes on uh, tulnud siia, et jagada meiega uusi teadmisi ähm, äh, antud teemal. kahekümne kuuendal aprillil Euroopa sotsiaalõiguste samba raames võttis komisjon vastu ettepaneku uue ettepaneku osas äh, töö ja pereelu ühildamise kohta mm, lapsevanematele ja hooldajatele ja kahe tuhande viieteistkümnendast aastast ootame me juba seda algatust, komisjon seda lubas rasedus- ja sünnituspuhkuse direktiivi revisjoni käigus. mul on hea meel korraldada see tänane kuulamine ja see kuulamine siis käivitab meie töö selle komisjoni ettepaneku osas siin parlamendis, tööhõive komisjonis ja naisõiguste komisjonis ja ootame siis suure huviga tänaseid ekspertide sõnavõtte. Need kindlasti panustavad oluliselt meie töösse. annaksin nüüd aga sõna minu kolleegile ja tänase kohtumise kaasesimehele, sõna proua Vilja Blinkevitšutele, kes on naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjonist äh, Euroopa Parlamendis äh, ja tema tutvustab siis äh, tänast kohtumist edasi proua Blinkevitš-Juta, mina tahaksin omakorda tänada proua Marita Ulfskogi selle sissejuhatuse eest selle eest, et see kuulamine korraldati, mille eesmärgiks on töö ja eraelu tasakaalust rääkimine ja komisjoni kauaoodatud algatusest rääkimine. parem töö ja eraelu tasakaal toetab soolist võrdõiguslikkust, see toetab kindlasti naiste osalust tööturul. naistel, naised ja mehed peavad saama võrdseteks palga saajateks ja, ja võrdsed kohustused võtma ka hoolduskohustuste osas ja mul on väga hea meel, et sooline võrdõiguslikkus on äh, sellel poolaastal olnud väga selgelt komisjoni, vabandust, mandaadi all selgelt komisjoni fookuses. täna keskendume kuulamise käigus sellele, kuidas parandada töö ja eraelu tasakaalu konkreetselt ühes sektoris, nimelt hooldajate puhul, nii ametlike kui ka mitteametlike hooldajate jaoks kaheksakümmend protsenti äh, selles sektoris töötavatest inimestest on äh, naised ja eriti raske olukord on mitteametlikus sektoris olukord, sest et nende tööga ei arvestata tegemist on siis kas pereliikmetega või inimestega, kes on palgatud äh, selle töö tegemiseks. see tähendab seda, et mitteametlik, kodanikele, hooldajatele ei laiene sotsiaalkaitse ja nad ei eh, saa seega rääkida ka töö ja eraelu õigest tasakaalust. reguleerida on seda sektorit samuti väga raske, sest et enamus mitteametlikust hooldustööst tehakse ära eh, kodudes, kuhu Tööinspektsioonil ei ole asja. ja sellepärast on parlament võtnud vastu kaks raportit aastal kaks tuhat kuusteist, üks puudutab eh, koduabilisi ja teine puudutas äh, töö ja eraelu tasakaalu. mõlemad nendest raportid keskenduvad sellele tohutule reguleerimata hooldustöösektori aspektidele, see sektor kogub aga tulevikus järjest suuremat äh, rolli, sest et meie ühiskond vananeb. ja töö- ja eraelu raportis me nõudsime seda, et võetaks vastu hooldajate direktiiv Euroopa Liidu tasandil ja see annaks võimaluse kõikidele hooldajatele, olgu nad siis mehed või naised, võimaluse kanda hoolt äh, pereliikmete eest, ilma et nad oma päevatööst peaksid äh, loobuma, tagades nendele piisava tasu selle eest ja sotsiaalkaitse mul on väga-väga hea meel, et komisjon esitanud äh, töö ja eraelu tasakaalu parandamise direktiivi. see parandab nii meeste kui ka naiste ähm, olukorda viieks, äh, andes neile võimaluse viis aastat, viis päeva aastas võtta hoolduspuhk, hooldajapuhkust ilma töökohta kaotamata ja saades ka siis ähm, palka selle perioodi ajal. see küll ei ole suur samm, aga siiski samm edasi komisjoni poolt mitteametlike hooldajate puhul äh, on tehtud uuringuid äh, koduabiliste ja hooldajate äh, töötingimuste osas ja selgelt on see näha, et need inimesed tuleb tuua ähm, sotsiaalõiguse alla, nendel peab olema õigus ametiühingutega liituda, nende tööd tuleb tunnustada kui päris töökohane. üsna tihti me näeme siin inimeste ekspluateerimist töö Ehm, ja inimeste smuugeldamist äh, ja kui me võtaksime Euroopa tasandil midagi ette, siis oleks võimalus kindlasti nende inimeste õiguslikku olukorda parandada, aga ka töö ja eraelu paremini tasakaalu saada. see teema on tõesti mulle väga südamelähedane ja nüüd, kallid kolleegid, annaksin sõna meie ekspertidele, kelle me oleme kutsunud tänasele kuulamisele. kõigepealt härra Stessi Igemonos, kes on Eurocarers organisatsiooni eh, peadirektor ja härra Igor Moonas, teil on siis kümme minutit eh, sõnavõtuks. suur tänu, eh, proua esimehed, tere hommikust kõigile, kõigepealt ma tahaksin teid tänada selle lahke küllakutse eest, suur au minu ees, minu jaoks täna teie ees rääkida. kõigepealt räägiksin lühidalt hooldajate maastikust täna Euroopas, millised on peamised probleemid ja mida arvame meie siis komisjoni ettepanekust sotsiaalsamba kohta kõigepealt lühidalt meie võrgustiku kohta. Eurocurious on võrgustik, mis koondab äh, seitsekümmend erinevat äh, organisatsiooni üle Euroopa, aga ka väljaspoolt kakskümmend seitse liikmesriik, kakskümmend seitse riiki on selles võrgustikus esindatud need organisatsioonid äh, pakuvad otse teenuseid hooldajatele, koolitus, Äh, teinekord ka õigusabi pakume ja siis osa keskendub teadusuuringu keskuste ja ülikoolidega koostööle, me üritame siis koguda ja levitada infot. ma kasutaksin ära võimalust, et öelda seda, et ähm, me oleme, meil on Euroopa Parlamendis ka äh, huvigrupp loodud äh, hooldajate osas, kui tahate sellega liituda, siis palun võtke ühendust Ehm, minuga, mul on infoga kaasas. nagu te teate, tänase Euroopa üks suurimaid probleeme on demograafiline probleem, elanikkond vananeb ja vananemisega seonduvad haigused võtavad järjest rohkem maad, see toob kaasa suured vajadused hooldajate järele ja see on suureks surveks meie sotsiaalsüsteemidele, aga surve on suur ka peredele ja mitteametlikele hooldajatele. Ehm, mitteametliku hooldaja definitsioon öö, ehm, on järgmine, need on inimesed, kes äh, pakuvad hooldusteenust inimestele, kellel on kroonilised haigused või teised pikaajalised haigused, seda lisaks oma tavatööle, me räägime siis pereliikmetest, sõpradest, naabritest täna on hooldajate kohta teada seda, et vastavalt uuringutele Euroopas on kaheksakümmend protsenti hooldajatest mitteametlikud hooldajad ja vastavalt sellele definitsioonile, mis on üsna lai definitsioon, ma tunnistan seda, vähemalt, räägime me vähemalt sajast miljonist hooldajast, kakskümmend protsenti Euroopa elanikkonnast, mis tähendab seda, et üsna palju. üsna suur osa meie elanikkonnast. tüüpiline hooldaja on neljakümne viie kuni seitsmekümne viie aastane naine ja majanduslik väärtus siis selle mitteametliku hooldussektori puhul vastavalt uuringutele jälle, mis on Euroopas tehtud, on hinnanguliselt kuskil viiskümmend kuni üheksakümmend protsenti pikaajalistest ametlikest hoolduskuludest, hooldekul-, hoolekuludest. meil on ka liikmesriikide kaupa infot, aga mitte kõikide liikmesriikide kohta ja võib-olla see ongi minu tänane esimene sõnum teile, meil on vaja rohkem andmeid hooldajate olukorra kohta ja hoolekandekulude kohta. minu meelest on üsna veenev argument eh, see, palju see maksma läheb, sest et eh, me näitame sellega selgelt, et kui need mitteametlikud hooldajad oma töö homme lõpetaksid, siis meie süsteem kukuks kokku. kui me tahame, et nad ei kaoks, eh, siis me peame öö, midagi muutma et mitte ehitada üles täiesti uus süsteem ja meie pakume siis välja, et neid tuleb kuidagi toetada. see oli siis hetkeülevaade, lisaks äh, ühiskonna vananemisele äh, avaldavad äh, hooldajatele survet ka teised aspektid. pered on muutunud väiksemaks, pereliikmete vahel on ähm, distantsid pidevalt suuremad, järjest rohkem ja rohkem naisi on läinud tööle, see on muidugi positiivne ja üheks äh, surveallikaks on ka see, et äh, inimeste aktiivne tööiga kasvab kogu aeg ja nad jäävad kauemaks tööturule ja see tähendab peredele ja hooldajatele lisasurvet. siin tabelil, võib-olla te ei näe seda siin täpselt, ta on liiga kaugel, paremal pool on äh, liikmesriikide selle elanikkonna osa suurus, kes elavad kakskümmend viis kilomeetrit oma perest eemal üks äh, vahelugu siia, kohtusin ühe Kreeka professoriga, kes töötab Londonis ülikoolis ja ta on hooldaja, iga pärast, iga nädalavahetusse sõidab ta Ateenasse selleks, et äh, hoolt kanda oma ema eest, kes nädala sees on siis hooldekodus, aga nädalavahetuseks saadetakse ta koju, nii et see on väga konkreetne näide selle kohta, mida teinekord see kohustus tähendab. järgmine slaid ka, seda te ei näe, jätame vahele. ja lisaks nendele punktidele, millest me rääkisime enne, tuleb mainida ka seda, et teatud eh, te, tervishoiusektoris on eh, puudujääk eh, professionaalidest, näiteks perearstid, hambaarstidest on puudu, farmatseutidest on puudu ja füsioteraapia tegijatest on puudust ka need on need küsimused, mis tuleb äh, arvesse võtta ja need arvud on äh, komisjoni kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta uuringust pärit. aga rääkides nüüd siis mitteametliku hooldeteenuse äh, mõjudest, kui toetust ei saa või kui see toetus on väga piiratud, nii nagu see paljudes riikides on, siis uuringute kohaselt jällegi on näha seda, et väga paljud hooldajad on tõsiste raskuste ees äh, töö ja hooldekohustuste mm, ühildamises. võib-olla on see üllatav, et enamus üritab siiski jääda täiskohaga tööle. see tähendab paljude nende jaoks seda, et nendel on tegelikult kaks täiskohaga tööd ja see toob endaga kaasa loomulikult väga tõsiseid probleeme ja ka suure kulu äh, ühiskonnale ja ettevõtetele. nimelt äh, inimesed äh, on loomulikult kuigi täiskohaga tööl, rohkem töölt eemal, jäävad haigeks rohkem ja heaolu väheneb. teada on ka seda, et mitteametlik hooldamine tähendab hooldajatele tõusnud kulusid, nad üritavad kuidagi äh, panustada selle hoolekande kuludesse, see tähendab nende jaoks aga isiklikult äh, äh, vahendite kadu, see tähendab nende jaoks tihti ka vaesust, kolmandik Ühendkuningriigis mitteametlikult hooldajatena töötavatest inimestest äh, on võlgades ja väga raske on loomulikult mingisugust eraelu veel üldse selle juures siis omada, kui sa pead käima tööl ja olema hooldaja ja veel tervishoid kui selline ja tervis, me teame, et enamus hooldajatest tunneb ennast isoleerituna, nad on masenduses, võivad kaasneda väga tõsised vaimsed haigused, nagu näiteks depressioon ja loomulikult on tegemist nõiaringiga, nendest saavad mingil hetkel siis patsiendid ja loomulikult sellel, sellel asjal ei ole mingit mõtet on väga palju erinevaid slaide, mis sellele kõik selgelt arvude näitel välja toob, aga kui lubate, lähe, libiseks neist üle. aga mida siis hooldajad ootavad? üks päris hea Eurobaromeetri uuring viidi komisjoni poolt läbi kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, kus äh, hooldajate vajadused pandi prioriteetidena kirja. kõigepealt rahaline toetus, nagu ma ütlesin, väga palju hooldajad tegelikult ähm, teevad seda tööd ilma igasuguse toetuseta, nad kulutavad energiat ja raha ise sellele, mis viib väga raskete oludeni. ma enne ütlesin et, et nelikümmend kaks protsenti nendest hooldajatest, kes tööd ei tee, on öö, ähm, kõige vähem teeniva veerandi seas ähm, ja nendel, kellel sellist hoolduskohustust ei ole, see nii ei ole, siis äh, paindlikud töötingimused, enamus äh, mitteametlikest hooldajatest tegelikult ei ole seda valikut langetanud vabatahtlikult. mis, mis siis tavaliselt aset leiab, on see, et keegi kukub, äh, näiteks vanem inimene jääb üleöö haigeks, mis tähendab seda, et, et hooldajaks tuleks ka hakata üleöö ja tuleb elu kuidagi ümber korraldada väga kiiresti ja seega paindlikud töötingimused ja äh, puhkus, hool, hooldaja puhkus on nende jaoks ka väga oluline ja siis pension arvestades seda, et enamuses on hooldajateks naised Euroopas ja me teame ju, et meil on ka väga tõsine probleem pensionite lõhe, üldiselt ühiskonnas tuleb arvestada ka sellega, et see aeg, mis on kulutatud äh, hooldaja kohustuste täitmiseks, tuleb ar võtta arvesse pensionite kalkuleerimisel. ja siis äh, väga-väga oluline on hooldajate jaoks äh, see, et nad saaksid ka puhkust sellest äh, hooldaja kohustusest. ma rääkisin vaimset nendest probleemidest enne, mis võivad tekkida ja, ja et, et ei tekiks siis seda nõiaringi, kus hooldajast saab patsient, patsient. ja koolitus, juurdepääs baasinfole, et mida see üldse tähendab, äh, hooldajaks olemine, millised on need haigused, millega nad peavad tegelema igapäevaselt ja siis lisatoetusmeetmed mis võib-olla juba liikmesriikides on olemas, aga hooldajatel on väga raske jõuda selle infoni, isegi nendes riikides, kus toetuse määr tavaliselt, tase on tavaliselt päris hea. nii et äh, teadlikkuse suurendamine stigma vältimiseks äh, ka ühtlasi on ülitähtis ja nagu te ilmselt aru saate, väga paljudest nendest punktidest, millest ma praegu rääkisin, on leidnud kajastamist ka komisjoni ettepanekus ähm, töö ja eraelu tasakaalu dokumendis. meie toetame igati seda dokumenti, meie meelest on see suurepärane, loomulikult ideaalne ei ole siin ilmas miski, siin ja seal võiks timmida veel mm, seda, aga minu meelest on see suur samm edasi, nimelt et hooldajate tunnustamisel ja, ja definitsioon samuti, see on selles dokumendis sees. kui me hooldajaid eh, tahame toetada, siis tuleb kõigepealt selgitada ära, kes on hooldaja, paljudel juhtudel seda definitsiooni ei ole, Ida-Euroopas, Vahemere riikides ei ole üldse mitte mingisugust süsteemi, kuidas välja selgitada, kes eh, hooldaja on viis äh, päeva palgaga puhkust, äh, nii nagu haiguspäevade puhul, juurdepääs paindlikele töö äh, tingimustele ja, ja see, et nõutakse suuremaid investeeringuid ametlikku hooldussektorisse, on meie jaoks positiivne. meie sõnumi keskmes ongi see, et inimestel peab olema valik. Nad peavad, kui nad tahavad hooldajaks kui nad tahavad olla, eks hakata, peab neil see võimalus olema, aga kui nad seda ei soovi, siis peab olema võimalik saada juurdepääs alternatiivsetele lahendustele. nüüd paindlikud töötingimused, loomulikult siin tuleb äh, natukene ka kriitikat teha. see dokument ei selgita nimelt täpsemalt, mismoodi see kõik hakkaks välja nägema, kuidas seda seiratakse ja nii edasi. ja see kujuneb äärmiselt oluliseks. meie nimelt teame, ja järgmine slaid seda peaks ka näitama, et on üsna suuri ettevõtteid juba, kes äh, pakuvad üsna head teenust äh, oma töötajatele, selles mõttes, kellel on ka hooldajakohustused, aga suurettevõtetel on muidugi see oluliselt lihtsam kui näiteks VKE-del võimaldada oma töötajatele seda. ja loodetavasti see dokument vastu võetakse, aga me ei tea, kuidas seda hakatakse siis täpsemalt kontrollima VKE-de puhul või seirama. sama kehtib äh, madalapalgaliste töötajate puhul, kelle töökohad on niikuinii ebakindlad. on oluline, et kõikidel äh, töövõtjatel on juurdepääs nendele teenustele see praegune tabel ja ma vabandan veel kord, ütleb kõneleja, et seda ei ole võimalik lugeda sellise vahemaa peale. aga see, need rohelised osad tabelis näitavad seda, et millist tüüpi toetusmeetmeid on võimalik äh, liikmesriikides saada. siin on reastatud kõik äh, toetusmeetmed, millest ma enne rääkisin, üles äh, hooldajapuhkus, paindlikud töötingimused, juurdepääs koolitusele, Ähm, lisatasud ja nii edasi, nii et äh, kõik, mis on roheline, on positiivne. aga me kasutame seda muidugi baasuuringuna, detailid on loomulikult äh, natukene keerulisemad. me näeme aga seda, et nendes riikides, kus toetusmäär on, toetustase on hea, on äh, siiski need kriteeriumid väga karmid, et kes sellele juurde saab info ja teadlikkus on lisaks sellele suur probleem, väga paljudel hooldajatel pole üldse aimugi sellest, et sellised toetusmeetmed on olemas. ja piirangutest veel. näiteks kui on juurdepääs näiteks lisatasule hooldajateenuse osutamise eest, siis see on tegelikult väga väike summa alati, allpool vaesuspiiri oleks see sissetulek sellisel juhul ja Äh, üks argument, mida siin kasutatakse, et miks need summad on väikesed, on, on see, et valitsus ei taha, et hooldajad jääksidki hooldajateks, et mingil hetkel nad peavad tagasi minema tööturule, no hea küll, aga sellisel juhul tuleb leida mingisugused alternatiivsed äh, lahendused ja sama kehtib äh, hooldajate ja hooldatavate vaheline suhe. see tuleb ka tähelepanu alla vaadata, näiteks ähm, kui te hooldate oma last, siis on teil juurdepääs teatud meetmetele, aga kui te hooldate oma vanemaid, siis teil jälle ei ole, niimoodi on see tavaliselt. ja üsna palju on äh, jällegi tööandjate äh, otsustada, sõltuvalt tööandjast ei pruugi kõigil olla juurdepääsu kõikidele teenustele, kõik need asjad tuleks kuidagi äh, ühtse standardi alla panna, tagamaks selle, et kõikidel Euroopa äh, kodanikel oleks äh, toetusele juurdepääs, aga ma tahtsin veel äh, tuua välja mõned äh, tavad, mis on kasutusele võetud mõningates ettevõtetes ja mis on väga positiivsed. meetmete valik on lai, aga praktilised lahendused, mis on päris head, on paindlikud töö, on paindlik tööaeg kui inimesel on hoolduskohustus, siis ta peaks saama oma ülemusega läbi rääkida, on sellised küsimused, et kuidas oma tööaega muuta niimoodi, et mõlemad ülesanded saaks täidetud. tasu, äh, tasu äh, hädaolukorras, kui tuleb võtta äh, puhkust hoole, hooldajakohustuste täitmiseks, see võib olla jälle suurettevõtetes kergem ja siis äh, hooldusega seotud äh, tugi, juurdepääs äh, teenustele, näiteks telefon, internet, nõustamisteenused, mõned ettevõtted on isegi infokursusi korraldanud ja ametiühingud on olnud väga aktiivsed ja ma pean tunnistama, et nendest on saanud meie üks suurimaid liitlasi töö ja eluelu paketi osas. väga kena ja sellega ma lõpetan, esimehed, minu kokkuvõte ja sõnum on, et see töö ja eraelu tasakaalu pakett, mis meie meelest on väga positiivne, on siiski ainult üks element laiemast äh, pildist äh,. see dokument tuleb vastu võtta, sellepärast et lõppkokkuvõttes, kui hooldajatele toetust ei anta, kui nad abi ei saa, ei saa neilt eeldada et nad seda hoolduskohustust saaksid ka täita, nad ei saa aktiivselt äh, tagasi äh, pöörduda tavaelu juurde. ja kui me seda paketti vastu ei võta, tuleb hakata rohkem finant, rahaliselt panustama hoolekandes, hoolekandesüsteemidesse ja pea, enamus liikmesriikides, nagu me teame, raha selle jaoks ei ole. suur tänu tähelepanu eest! Thank you very much, mis suur aitäh! Meragi Moonest teie ettekande eest ja nüüd ma tahaksin anda sõna härra Kris Poitermannile, Geopacopa presidendile, kellel on kümme minutit aega. Eh. aitäh, lugupeetud esimees, ma tahan teha oma ettekande hollandi keeles ja usun, et selles ei ole probleemi. lugupeetud eh, naiskomisjoni esinaine, tööhõivekomisjoni ja sotsiaalasjade komisjoni esimehed, lugupeetud liikmed, osalised aitäh selle kutse eest. võtan täna sõna Hiiumaa presidendina. see esindab inimesi, kes töötavad põllumajanduses ja aianduses. Te tõenäoliselt teate, Harku, meie töö, äh, esindame tööandjate poolt kuuekümne kolmandast aastast alates on toimunud sotsiaalne dialoog Euroopa Ametiühingute ja Euroopa Tööandjate vahel. sotsiaalasjades, sotsiaalsuhetes on tõsi, et tööelu lep-, äh, sobitamine pereeluga on oluline asi, mida me oleme tihti arutanud Euroopa ametiühingutega, see on teema ka põllumajanduses ja aianduses. seetõttu tahaksin rääkida siin äh, abikaasadest, kes töötavad oma äh, talus, oma põllumajandusettevõttes äh, äh, või aiandusettevõtetes, tavaliselt on tegemist väikeettevõtetega. kõigepealt on probleem selles, kuidas defineerida töötavat abikaasat. soolise võrdõiguslikkuse instituut on üritanud äh, defineerida äh, abikaasade abi, abistamine või nende abikaasade abistamine, kes äh, tegelevad äh, tööga, kas siis eh, iseendale tööandjana või ettevõtjana, abikaasa eh, panustab töösse, kuid ei saa selle eest otseselt tasu. ja tihti ei ole ta ka, ei ole tal ka sotsiaalkaitset. me räägime taludest, põllumajandusettevõtetest, aiandusettevõtetest, abikaasadele nende töö eest ilmtingimata ei maksta ja isegi see inimene, kes on selle tegevuse omanik, ei saa samuti igapäevast või äh, nädalast palka, sõltub sellest, kas äh, nende arved makstakse ära. me sõltume Euroopas äh, põllumehest, need on pereettevõtted, valdav enamus ettevõtetest Euroopas on pereettevõtted kaks abikaasat töötavad koos nendes farmides. rohkem kui üheksakümmend protsenti tööhõivest Euroopa Liidus, põllumajanduses on tegelikult äh, pereettevõtetes, need on pereliikmed. kui me vaatame praegu naisi, kes juhivad oma farme või ettevõtteid põllumajanduses ja aiandus, aianduses, siis kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta Eurostati andmed ütlevad et, et kolmkümmend protsenti naisi äh, neile kuulub oma ettevõte põllumajanduses või aianduses, ehk siis kolm miljonit inim-, äh, kolm miljonit naist, kellele kuulub nende oma talu või aiandusettevõte. statistikast me teame ka et, et viiskümmend seitse protsenti naistest, kes põllumajanduses tegevad on, on abikaasad, kes aitavad oma meest. naistel on ikka rohkem võimalusi põllumajanduses ja aianduses ja ka muudes valdkondades. kuid kahjuks on jätkuvalt väga vähe naisi, kellel on oma äritegevus praegusel hetkel. põhjus selleks on see, et nad peavad sobitama tööd ja eraelu. maapiirkondades on äh, lastehoiule ligipääs piiratud, ligipääs äh, haridusele äh, on piiratud ja ligipääs väljaõppele ning koolitusele on samuti maapiirkondades raskem. lisaks sellele krediidi saamine on samuti oluline äh,, samuti keeruline selleks, et oma ettevõtet alustada, nagu te teate, põllumajanduses töötate tihti seitse päeva nädalas ning nädala lõpus leida lapsehoidjat on samuti raske täna ma võtan sõna sellepärast, et lisaks kõigele sellele, mis ma öelnud olen, tahan siia lisada täiendava dimensiooni. küsimus pole vaid selles, et on isa või ema puhkus, kui laps sünnib küsimus pole vaid lastehoiuvõimalustele ligipääsu tagamiseks, vaat, vaid selles, et abistav abikaasa saab samuti sotsiaalkaitse. et temale see samuti laieneks. mina olen belglane ja kuni viimase ajani olid abistavad abikaasad täiesti nähtamatud, nad töötavad oma mehe või naise ettevõttes, nad ei maksa sotsiaalmaksu ja seetõttu on nad täiesti tundmatud süsteemile. ja kui te vaatate minu slaidi allosa, siis me toome välja selle, et on oluline hoolitseda selle eest, et abistavatele abi, äh, põllumeeste abikaasadele, kes töötavad ettevõttes, on samuti sotsiaalkaitsega kaetud. see kehtib ka teiste, äh, teiste veekaedele, ähm, väikeste poodide omanikud ja nii edasi. Äh, me teost-, tegime ühe uuringu, saatsime küsimustiku oma liikmesorganisatsioonidele erinevates liikmesmaades, küsisime neilt mitmeid küsimusi et aru saada, mida piirab praegu, mis piirab praegu elu maal. küsimus oli, kas teie riik juriidiliselt tunnustab abistavat abikaasat? teiseks, kui äh, töötava abikaasa või abistava abikaasa äh, staatus on olemas, kas on kohustuslik äh, makse, mida tuleb äh, maksta sotsiaalkindlustussüsteemi, kui seda maksekohustust ei ole, kas on olemas mingisugune erasüsteem, või on olemas mingi vabatahtlik äh, süsteem, kuhu saab makseid teha? hästi oluline on ka see, kas teie riigis on mingisugune struktuur olemas, mis lubaks abistaval öö, äh, kaaslasel oma tegevust edasi arendada, kas tal on võimalus saada abi või toetust selleks, et täiendavaid tegevusi teha ja küsime, küsisime, kas on mingisuguseid häid praktikaid ja kas see toetava abikaasa staatus on hea staatus? Te näete, mis me siin avast-, sa- äh,, saime, me saime kaksteist vastust kahekümne neljast, mis me ootasime, loomulikult me ootasime rohkemaid vastuseid. ja ma arvan, et selle uuringu tulemus võiks olla teie komisjonidele väga huvitav. mis puudutab esimest küsimust, kas teie riigis tunnustatakse juriidiliselt nende nii-öelda abistavate abikaasade staatust. nagu me vastustest näeme, kümne riigi puhul on vastus jah, kahe riigi vastus on ei. tahan välja tuua veel selle, et meil on vaja hästi defineerida, mida tähendab abistav abikaasa. me vaatasime Euroopa soolise võrdõiguslikkuse instituudi definitsiooni, aga see ei ole minu meelest piisav, sest mis me näeme paljudes riikides, on see, et naised maapiirkondades, kellel on äh, tööleping viieteist tunni peale, neile on töötaja staatus, aga lisaks sellele teevad nad kolmkümmend tundi veel talus, neile õiguslik kaitse töölepingu kohta, mis katab viisteist tundi, aga see täiendav kolmkümmend tundi, mis nad talus töötavad, siis selle kohta ei ole mingit kaitset ja neil ei ole ligipääsu abistava abikaasa staatusele, sest nad on registreeritud töölisena. nii et me peame hoolitsema selle eest, et abistava abikaasa staatus antakse inimestele mitte ainult äh, talus töötajatele, vaid ka nendele, kes tulevad tallu tööle, aga neil võib olla töökoht ka mujal. see on huvitav erinevus. teine küsimus oli siis kas tehakse makseid riiklikusse kindlustussüsteemi, kui ei ole olemas abistava abikaasa staatust? kaheksas riigis kaheteistkümnest on see kohustus olemas. on kaks riiki, kus on vabatahtlik skeem. on üks vastus, kus öeldakse, et on olemas kohustuslik öö, äh, süsteem, aga inimesed ei maksa seda ja on üks riik, kus öö, äh, neid makseid ei tehta loomulikult, kui makset tuleb teha, siis tuleb arvesta, vaadata seda, kuidas seda arvestatakse. teatud riikides on kohustus maksta riiklikusse kaitsesüsteemi, aga see kohustus on äh, töötaval või tähendab siis omanik abikaasal või siis mehel, mitte abistaval abikaasal. ehk panust äh,, panust makstakse lisaks sellele, mida mees siis maksab. kui see üleüldiselt tähendab seda, et kasvab pere eh, panus kui tervikuna, siis sotsiaalkaitse, mis selle eh, tule-, siis see sotsiaalkaitse, mis selle tulemusena kasvab, on ka kõrgem. me peame vaatama, kuidas neid panuseid arvutatakse, kes seda maksab, kui mõlemad abikaasad maksavad võrdselt selleks, et sotsiaalkaitse oleks ka kõrgem siin läheme edasi sotsiaalkaitse juurde, te võite vaadata slaidi, ma ei kavatse kõiki neid. vastuseid ükshaaval läbi vaadata, aga te näete, et nendes riikides, kus sotsiaalkaitse on olemas, siis millised õigused neil on? aga ma ütleks ka, et me peame siin olema ettevaatlikud. kaks näidet. teatud Euroopa Liidu riikides võib saada laste, lapsetoetust aga need makstakse mehele. täiendav makse olemasoleva abikaasa eest ei annaks tulemuseks, et toetusena saadaks rohkem raha. sama asi käib tervishoiu eest äh, äh, tervishoiukindlustuse saab, äh, saadakse siis, kui makstakse ühine panus paari eest, aga olemasolev äh, lisamakse abikaasa eest ei anna mingisugust äh, täiendavat väärtust. see ei paranda sotsiaalstaatust ega paranda sotsiaalset kaitset. siis Iirimaa, kus on võimalik teha makseid vabatahtlikkuse alusel. ja see annab tulemuseks ka täiendavaid sotsiaalseid õigusi see on näide, mida me võiksime vaadata ja eksportida teistesse riikidesse. minu viimane punkt, mis on ka minu kokkuvõte, me küsisime riikidelt, kas abistava abikaasa staatus on hea ja kas see on piisav. ma ei ütle teile, kes need riigid on, aga te näete, et on viis riiki, kes ei andnud vastust või kellel ei olnud endal päris selge. teiste sõnadega, vastajad ei tahtnud vastata küsimusele jaatavalt. ehk tuleb veel teha väga palju tööd. kokkuvõttes lubage mul välja tuua neli põhilist punkti, mis võib olla teie komisjonile huvitav. esimene punkt on see, et lisaks nendele teemadele, mida teie arutasite, isa või emapuhkus, äh, ligipääs lapsehooldustoetusele, lisaks sellele on võimalik kehtestada ka sotsiaalkaitse, sotsiaalsed äh, õigused kõigile naistele, kes töötavad põllumajanduse või aianduses ja kes väga palju panustavad. me saame suurendada nende nähtavust, aga nende sotsiaalset kaitset, äh, neile või, neile naistele võib anda ka sotsiaalset kaitset, nii et on kaetud kõik nende vajadused ja probleemid. teiseks, me peame vaatama, kuidas see, seda panust mõõdetakse kuidas see panus, mida nad äh, süsteemi maksavad, kuidas seda siis arvutatakse? peame vaatama näiteks seda, kuidas võiks panustada pensioni saamisesse. ja minu kolmas punkt. abistava abikaasa sotsiaalne kaitse on tihedalt seotud sellega, et ühildatakse töö ja eraelu seetõttu kutsuksime teid üles, kas siis oma komisjonides, võiksite teid seda äh, uuringut edasi arendada, just nimelt selle toetava abikaasa äh, rolli. võib-olla uuriksite seda kõigis oma liikmesmaades, nii et me saaksime kakskümmend kaheksa vastust ja võib-olla need riigid siis, kes seda staatust ei tunnusta, tunnustaksid seda. aitäh, härra Poitermann ja professor Irena Kotovska Eh, Varssavi Majanduskooli Statistika ja Demograafia Instituut. Very... suur tänu, et olen saanud võimaluse sellel väga olulisel teemal rääkida, nimelt eh, kuidas eh, jagada ümber töökoormus meie ühiskonnas. olen hiljaaegu viisime lõpule kolmeaastase projekti millega uurisime mitmeid küsimusi, mida siin juba on arutatud ning lõpparuandes kujundasime välja ka soovitused, mis on vastavuses direktiiviga lapsehoolduspuhkuse direktiivi ei saa edasi lükata, oli üks meie järeldustest, seega me toetame komisjoni algatusi selles. millele tahaksin tähelepanu juhtida, teie dokument äh, oli minu arust väga hästi struktureeritud just argumentide poolest. peamiselt oli tegemist makrotasandi argumentidega, miks meil selliseid algatusi tarvis on aga meil oleks vaja ka teavet selle kohta, kuidas seda küsimust vaadatakse perekonna majapidamise perspektiivist. jagaksin oma tulemusi, aga siin on veel üks küsimus äh, lapsehoolduspuhkus ja hoolduspuhkus on olulised äh, meetmed, äh, mis aitaksid tagada hoolduskohustuse jaga, jagunemist äh, ning suuremat võrdsust oma kõne lõpupoole selgitaksin, miks äh, uurijad leiavad, et äh, tegemist on oluliste küsimustega. mõned argumendid, mida teile esitaksin, äh, nendest rääkisid juba minu kolleegid. juhiksin tähelepanu aga olulisematele küsimustele praegu elame ajastus, mil peremudelid muutuvad mitte ainult äh, demograafiliste markerite mõttes, perekondades on vähem lapsi, pered on vähem stabiilsed, lahutuste arv kasvab. samuti on erinevaid institutsionaalseid muudatusi, mis kõik tähendavad, et peremudelid on mitmekesisemad. aga üks oluline muudatus on ka vastutuse ning koormuse jagamine, kui me räägime hoolduskohustusest perekonnas ebakindel sissetulek, ebakindlad töötingimused, see kõik tähendab, et me peame töötama ka naiste tööhõive küsimuse kallal, mis perekonna perspektiivist on üks võimalus, kuidas neid riske maandada ning muuta perekonna äh, finantsseisu stabiilsemaks. see kõik tuleneb tööturu dünaamikast. praegu on võimatu pikaks ajaks tööturult eemale jääda ning edukalt hiljem tööturule naasta. kuna eluiga, eeldatav eluiga pikeneb, siis meil on vaja ka pikemaks ajaks rohkem sääste, see tähendab, et äh, sissetulek nii meestele kui naistele annab tagatise ka nende heaoluks äh, vanemas eas. peame arvesse võtma kõiki neid erinevaid aspekte, kui neid küsimusi arutame ja uurime, kuidas tööd ning eraelu tasakaalus hoida. kui me vaatame ühiskonna struktuuri, eakamate inimeste aspektist, aga ka äh, teistest sõltuvate inimeste vaatepunktist tuleb arvesse võtta ka meditsiini edusamme, see tähendab, et hooldusvõimalused suurenevad, aga perekondade võimalused äh, toetada äh, hooldatavaid ning hooldada vähenevad mitte ainult sellepärast, et perevõrgustikud on väiksemad, aga meie peamine hooldusvõimalus äh, tuleneb tööturult, aga samas makrotasandil meil on vaja ka naisi tööturul, kuna töötu-, töö, tööjõuturul on samuti puu-, äh, muidu puudujääke. seda kõike tuleb arvestada, kui me räägime vajadusest suurendada naiste osakaalu tööturul ning julgustada mehi võtma suuremat vastutust hoolduskohustusega seoses mitte ainult perekonna tasandil, aga ka ühiskondlikult. miks me leiame, et direktiiv on tõepoolest oluline algatus? esmalt meil on ka mikrotasandil tulemusi, mis tulenevad uurimustest, mille oleme läbi viinud erinevates riikides. see on kvalitatiivne ning kvantitatiivne äh, uuring ning näitab selgelt, et perekonna tasandil on väga oluline et arvestataks ka meeste õigusi, isade õigusi ning ka neile kohalduksid äh, kohustused, mitte ainult sotsiaalsed õigused. seega me peame muutma arusaama, mida tähendab õiglane vastutuse jagunemine pere tasandil. see on aga väga hea suund, kus suunas edasi liikuda mis puudutab äh, erinevaid kvalitatiivseid uuringuid, siis äh, oleme leidnud, et on perekonniti selgeid näitajaid, et isad, isaduspuhkus ei peaks olema mitte ainult võimalus, vaid laiemalt kasutatav kohustus mis puudutab tööandjate ettevõtete käitumist äh, seoses isade, isadele lapsehoolduspuhkuse võimaldamisega, oleme leidnud, et uuringute tulemused näitavad, et kui inimestel on õigus kasutada lapsehoolduspuhkust, siis on tõepoolest tegemist väga hea meetmega selleks, et veenda tööandjaid äh, seda äh, rohkem võimaldama. seetõttu on äh, isadel lihtsam direktiivist kasu saada, kui see ei oleks vabatahtlikult kasutatav. tahaksin aga tähelepanu juhtida ka sellele, et lapsehoolduspuhkusel on ka positiivne mõju perekonnaelule. esmalt kasutades Põhjamaade andmeid, kus äh, lapsehoolduspuhkus on pikka aega juba toiminud ning meil on piisavalt andmeid selle kohta, kuidas äh, see perekonnakorraldust äh, ja pereelu mõjutab nimelt eh, isade lapsehoolduspuhkus, eriti just eh, pärast lapse sündi, mõjutab positiivselt eh, kooselu stabiilsust. peres on vähem pingeid, meil on kvantitatiivseid tõendeid, mis seda ilmestavad. aga samuti on ka tõendeid selle kohta, et suurema tõenäosusega on, tuleb perre ka järgmine laps ning seetõttu lapsevanemad saavad ka oma perekondlike eesmärkidega paremini tegeleda. see on eriti oluline, arvestades, et Euroopa ühiskond vananeb. puudutab eakamate inimeste hooldust, siis just perekonda peetakse äh, oluliseks hooldajaks isegi nende inimeste puhul, kes tööturul osalevad, äh, nad tegelevad mitteametliku hooldusega samuti. kuid sellest tulenev koormus on tööturul juba osalevatele inimestele suurem seega viis puhkusepäeva aastast sellistele hooldajatele, see on esimene samm õiges suunas. pidage aga meeles, et me peame ka tööturul osalemist äh, võimaldama kauem inimestele, äh, me rääkisime siin neljakümne viiest ja seitsmekümne viiest äh, aastast, kelle, kelle, kelle, kes on peamiseks hooldajaks nende tööturul osalemine, äh, neile hoolduskohutuse alternatiivide pakkumine võimaldab neil ka tööturul kauem osaleda. edasi oleme ka vaadanud, äh, millised rakendatavad meetmed äh, oleksid eelistatavad ettepanekuid rakendades me saame muuta inimeste ootusi ja käitumist ning muuta seda, kuidas tulevikus isad äh, hoolduses osalevad. see aitab tagada parema kohustuste jagamise ja see oleks väga hea lahendus ettekande lõpus viitaksin meie lõppraporti järeldusele, et eeldame, et Euroopa Komisjon ega parlament ei lükka direktiivi vastuvõtmist edasi kuna teie ettepanek vastab äh, väga hästi meie ootustele. suur tänu, et olen saanud täna võimaluse siin rääkida. suur tänu, professor Kotovska teile ja annaksin nüüd äh, sõna kohe edasi proua Paula Pantseerile, kes on äh, po-, poliitikaametnike Euroopa Liidu Pereliitude Konföderatsioonis Kofatses. Teil on kümme minutit, palun, kõneaega. suur tänu ja kõigepealt ma tahaksin tänada teid selle võimaluse eest täna sõna võtta ja esindada KOFACD Euroopa pereliitusid. see on meie jaoks väga oluline. tahaksin täna lühidalt rääkida sellest, mida kujutab meie konföderatsioon, juhuks kui te ei ole meiega tuttavad ja siis räägin sellest, mida meie arvame töö ja eraelu tasakaalust, eriti hooldajate puhul COFACE Euroopa Pereliitude Konföderatsioon koondab endas kuuskümmend organisatsiooni üle kahekümne nelja liikmesriigi, on esindatud, äh, meie organisatsioon loodi tuhande üheksasaja viiekümne kaheksandal aastal, aasta pärast Rooma lepingute vastuvõtmist, nii et oleme kasvanud koos Euroopa Liiduga põhimõtteliselt ja Euroopa Liidu tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programm äh, on meie rahastaja, peamine rahastaja. meie moto on äh, parem ühiskond kõikide perede jaoks töö ja eraelu on meie liikmete meelest üks peamistest prioriteetidest, kuidas parem ühiskond kõikide perede jaoks siis luua. me oleme tegutsenud mitmetes valdkondades, võib-olla selle slaidil hästi näha, aga haridus, töö ja eraelu, tarbe, tarbijapoliitika, puuetega inimestele suunatud poliitika ja nii edasi, nii edasi valdkondades ja me üritame perede seisukohad tuua kõikidesse nendesse valdkondadesse sisse. nii et omalt poolt panustada siis tegevusse Euroopasse ja tutvustame Euroopa tegevust oma liikmetele töö ja eraelu puhul ma tahaksin rõhutada seda, millise lahenemi-, lähenemise oleme meie viimastel aastatel võtnud. panin siia pusletükkidega pildi, sellepärast et kõik pered on erinevad ja vajadused on pereti erinevad. ei ole sellist lahendust, mis sobib kõigile selleks, et tagada töö ja eraelu lepitamine aga iga pere puhul peab olema tagatud meetmete turvavõrk. terve rida on meetmeid, mille vahel nad saaksid valida, et konkreetsetele vajadustele oleks võimalik vastata, näiteks kui peab lapsega kodus olema või on vanemad, kellest tuleb hoolt kanda või puuetega inimesi. meie nimetame seda RST lähenemiseks ressurss, teenused ja aeg inimestel peab, peredel peab olema piisavalt ressursse, kas siis maksusüsteem peaks soodustama neid või peab neil olema korralik sissetulek, siis teenused, eh, lapsehooldeteenused, vanurite eest hoolitsemine teenused, hädaabile juurdepääs ja nii edasi, aga aega on ka vaja, aega kas siis puhkuse näol, aga ka paindlike töötingimuste näol ja kõik peab toimuma läbi elutsükli lähenemise töö ja eraelu tasakaal, selles nähakse väga tihti suurt eelist noortele emadele. sest nad saavad mõlemat äh, lepitada, aga tegelikult elu on muutunud ja peaks see tasakaal puudutama tervet tööaega, see ei ole ainult asi, mis on vanemate jaoks või la-, äh, väikeste laste, lastevanemateks oluline töö ja eraelu, nii nagu te olete oma septembrikuises raportis ka öelnud, on õigus, mis peab levima kõigile. ja siis veel see sooline dimensioon, millest on räägitud, hoolekandeteenuste ja see äh, sandwich äh, perekond äh,, nimelt äh, peab äh, kandma hoolt äh, siis äh, laste eest või lastelaste eest ja ühtlasi ka vanemate, vanemate eest nimelt ja peredele loomulikult äh, see surve on kahekordne, sest mitte ainult oma vanemate eest ei tule hoolitseda, vaid ka abikaasa vanemate eest. kahekümne kuuendal aprillil komisjon pakkus välja siis töö ja äraelu tasakaalu paketi, äh, direktiiv ja teatis tulid välja, seal on siis äh, segu seadusandlikest ja mitteseadusandlikest algatustest, et muudatused esile kutsuda. seda nõudis Euroopa Parlament kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal eh, oma resolutsiooniga ka septembrikuus, kus proua Blinkevitš oli raportöör ja Euroopa Liidu vabaühendused eh, töö pereelu tasakaalu koalitsioonist, kuhu kuulume ka meie oma organisatsioonina, tervitasid seda. meil on väga hea meel, et Euroopa Komisjon on meie nõudmised kuulda võtnud ja on välja pakkunud konkreetseid lahendusi perede probleemide lahendamiseks. detailsem ülevaade selle kohta Ehm, peab keskenduma sellele, et, et peredel praegu pole aega oodata eh, lahendusi, praegu on vaja leida peredele lahendus, sest nad on tõesti juba kõlguvad kuristiku äärel. ja eh, sellele peaks keskenduma ka see pakett ja meie organisatsioon Cofatse on teinud siis ka oma hinnangu, meie nimelt arvame, et see ettepanek, nii nagu eelkõnelejad ütlesid, on hea ettepanek lähenemine, mis võetud, on õige. see on võimalus Euroopal näidata, et ta on ka inimlik, äh, näidata, et äh, muudatused on võimalikud kõikide jaoks, kes Euroopas elavad, see on konkreetne samm, mille Euroopa Liit astub ja me tõesti loodame, et see ettepanek võetakse vastu ilma, et keegi hakkaks seda pidurdama või et laskutakse ideoloogilistesse aruteludesse, ideoloogial ei ole siin kohta, peredel on seda abi vaja ja peavad selle abi saama ruttu meie oma hinnangus keskendume nii teatisele kui ka direktiivile, kuid lubate, siis paari slaidiga räägiksin eh, hooldajate mõõtmest. kolm olulist aspekti eh, on hooldajate jaoks tähtsad. kõigepealt eh, paindlik tööaeg ja teenused, alustaksin teenustest, me arvame, et hooldajate toetamine tähendab ka teenuste pakkumist selleks, et need inimesed, kes vajavad hooldu ja abi, saaksid sõltumatult iseseisvalt elada. me ei räägi siin mitte ainult inimese tööturult võtmist, et nendest saaks hooldajad, vaid tähtis on see, et inimesed jääksid turule. inimesed ju tahavad jääda tööturule, nii nagu äh, Stessi ka ütles inimesed äh, vajavad neid ühenduse, vabandust, kogukonnapõhiseid teenuseid, kõrge kvaliteediga teenuseid, sest kui teenus on kehv, siis pere ei vali pereliikmele kehva teenust. Need peaksid olema juurdepääsetavad, äh, teinekord on selle teenuse jaoks vaja väga palju äh, väga suur vahemaa läbida ja see peab olema taskukohane, kui see maksab liiga palju, siis ähm, äh, inimesed lihtsalt äh, pigem tulevad töölt ära, neil ei ole raha oma palgast maksta seda teen-, selle teenuse eest, kui see on liiga kallis äh, ja Euroopa struktuurifondid, äh, nendel on väga suur roll siin mängida infrastruktuuri pakkumisel, koolituse ja teenuse kvaliteedi tagamisel ja sellele tuleks kindlasti keskenduda. tuleb kaardistada ära see, mis on seniseks tehtud ja võidelda rohkem selle eest, et järgmise eelarveperioodil samuti nähakse ette töö ja eraelu ühildamiseks äh, rahalised vahendid. ja siis äh, Äh, hoolde eesmärgid, äh, lisaks äh, lastehoolekandele, Barcelonas võeti suunised vastu lastehoolekande puhul, aga ma arvan, et me peaksime hakkama indikaatoreid ka muudes hoolekandevaldkondades arendama. ja siis andmete kogumine, verstapostide seadmine ja erinevate teenuste hindamine, mitte kõigil ei ole vaja ühte ja sedasama teenust ja mitte kõik ei saa ka kasu sellest äh, pakkumisest, mis oleks kõigile ühtne Euroopas. tähendab see loomulikult ka seda, et äh, teatud toetus peab olema kodupõhine, on võimalik, et toetust saab pakkuda ka kogukond inimese kodus. viitaksime sellele, et hoole- ja toetusteenused, nendes ei tohi näha instrumenti inimeste turul, tööturul hoidmise hoid,, hoidjana tegelikult tuleb ka äh, toetada ka neid inimesi, kes neid teenuseid kasutavad, et nad saaksid olla aktiivselt kaasatud ka olles hooldatavad. ja siis äh, seireprotsess läbi Euroopa Liidu poolaasta protsessil, sellel protsessil on väga suur mõju sellele, kuidas poliitikaid kujundatakse liikmesriikides ja see aitab samuti siis edusamme hinnata pikemas perspektiivis. keskendun küll praegu pereliikmetajatele, kuid rõhutaksin ühte mõnedes riikides äh, on teenuste puudus nii suur, et terve rida sisserännanud naisi, me räägime miljonitest naistest, palgatakse täiskohaga hooldajateks ja elavad siis äh, nende inimeste kodus, kellel on hooldusteenust vaja. tihti elatakse mitmerahvuslistes peredes, aga teinekord unustame me ära, et need inimesed on äh, need, kes täidavad augu, mille on tekit-, mis on jäänud heaolu riikidesse, aga nendele tuleb ka laiendada õigused, ärgem unustagem ära, millise panuse annavad need naised eurooplaste kodudes iga päev ja seda tuleb tunnistada. Läheme nüüd edasi äh, puhkuste skeemid selleks, et äh, hooldajad saaksid jääda täiskohaga tööle, aga samas ka võimaluse oma pereliikmete eest hoolt kanda. tervitame seda ettepanekut, et äh, viis päeva aastas on siis tasulist puhkust võimalik võtta hoolt Diana, meie ettepanek oleks, et võib-olla neid päevi võiks olla rohkem. meie jaoks on tähtis, et laiendatakse aga ka äh, hooldajate äh, definitsioon, tegemist ei saa olla ainult esimese astme sugulastega tänases Euroopas, mis on piiriülene Euroopa, piirideta Euroopa, tuleb kaasata ka näiteks õed ja vennad või teised inimesed, kes on hooldatava poolt valitud. on ju neid, kes võib-olla tahavad, et neid ei hooldaks nende vanemad, vaid hoopis äh, sõbrad või äh, naabrid. ja siis äh, tuleb kaardistada ähm, vajadused pikemaajalise hooldajapuhkuse osas on neid, kes peavad ähm, näiteks ka viimases faasis haiguste korral pikemalt hooldatavatele abi pakkuma ja nii edasi. ja lõpetuseks äh, paindlik töökorraldus. meie arvame, et äh, see on väga positiivne meede, mis on välja pakutud direktiivi sisse kirjutatud, et on õigus hooldajatel paindlikule tööajale, aga me tahaksime, et kirjalikult tuleks põhjendada siis igasugused äh, sellest äh, keeldumised, et võtaksid tõsiselt tööandjad seda. meil on hea meel selle üle, et terve rida paindliku töökorralduse mudeleid on siin välja toodud. ei räägita mitte ainult siis töötundide vähendamisest, vaid ka töö öö, mudelite ja kaugtöö on välja tood-, olulisusest. ja me peame mõtlema sellele, et kas meil töökohtadel valitseb kohaloleku kultuur või äh, kättesaadavuse probleem, kui me liigume üle äh, sellele, et inimene peab igal ajal igal pool kättesaadav, siis siis see ei oleks hea areng, me peaksime pigem rääkima sellest, et äh, inimesel peab olema õigus ka välja lülituda nimetan nüüd ühte asja, enne kui lõpetan, räägin ühest kampaaniast, mille me oleme käivitanud. tegemist on uuringuga pereliikmetest hooldajate vajaduste kohta, see on avatud, see uuring. kaheksas keeles võib selle täita hollandi, inglise, prantsuse, saksa, itaalia, portugali, sloveenia ja hispaania keeles. tegemist on anonüümse uuringuga, mille võite täita online keskkonnas paar minutit. selle täitmiseks läheb ja loodetavasti saate selle lingiga kätte, nii et võite seda veel täita. terve rida inimesi on juba selle küsitluse täitnud, me palume, et pereliikmed siis öö, ähm, oma seisukohta avaldaksid öö, äh, ja suur tänu veel kord tähelepanu eest. suur tänu nende sissejuhatuste eest meie ekspertidele, nüüd siis küsimuste-vastuste voor või märkuste tegemise voor ja annaksin sõna kohe härra Soogorile, kes on palunud sõna. suur aitäh, härra Becker palus mul öelda paar sõna, kuna tema ei saa siin praegu olla. ja siin ma saan lisada ka oma, omad kommentaarid, niisiis. seitsekümmend protsenti kõikidest hooldajatest on pereliikmed või lähedased sõbrad, enam kõik nendest on naised, paljud lahkuvad ametitöölt selleks, et hooldada, hooldada eh, pereliikmeid, see ei ole kadu äh, tööjõuturule vaid see võib tähendada ka nende füüsilise ja vaimse tervise äh, kadumist. see on oluline osa Euroopa sotsiaalsest süsteemist ja seetõttu me peame hindama nende tööd, nende ohvreid, meil on vaja hooldajatele tugevat häält. paindlikumad töötunnid võivad olla äh, võtmeks paremale töö ja eraelu tasakaalusele. ettepanekud töö äh, tasakaalule ja õigused äh, ja samuti võimalus organiseerida ajutiselt oma töötunde ning muuta tööaeg paindlikumaks. see on võimalik äh, seetõttu suudavad hooldajad oma töökohta säilitada. lisaks sellele tõstatab see Euroopa ühiskonna teadlikkust sellest, kui olulised on need inimesed meie ühiskonnale. teisest küljest lubage mul lisada härra Beckeri äh, statistikale, et mind paneb muretsema selle ähm, lähetatud äh, töötajate direktiivi mõju äh, hooldajatele ja nendele, kes hooldust vajavad. nii palju, kui mina tean, on vaid Saksamaal rohkem kui kakssada tuhat perekonda, kes sõltuvad äh, sõltuvad sellest, kes hooldaks nende haigeid pereliikmeid. valdava, seetõttu, selle tõttu oleks inimeste liikumine Ida-Euroopast Lääne-Euroopasse praktiliselt võimatu, aitäh! proua Jungeerias, suur tänu. suur aitäh teie huvitavate sõnavõttude eest, mis aitab meil valmistada ette tulevikutööd selle ettepaneku suhtes elu ja töö tasakaal. ma tahaksin lähtuda ühest aspektist, mida siin varem mainiti ja see puudutab suhteid formaalse ja mitteformaalse hoolduse vahel. see oleks minu arvates ka omamoodi asi, kus kogu töö ja eraelu tasakaal võiks äh, sõltuda. Te mainisite nende inimeste hulka, kes töötavad mitteametlikult hooldajatena, kelle palk on väikene, madalamalt makstud inimestel ei ole ka väga palju äh, raha selleks, et äh, palgata tervishoidu, mis on liiga kallis. ja ma mõtlesin, et kui komisjoni ettepanekus direktiivi suhtes mainitakse, et töölisel on õigus vähemalt viieks tööpäevaks aastas, siis sellest ei piisa nende inimeste jaoks kellel on selline olukord, kus hooldust on vaja pikemaks ajaks. seda juba mainitakse, see ei ole valik. loomulikult on valik, kuidas sa sellele olukorrale reageerid, aga inimestel on raske olukord, kus laps või vanem inimene või puudega inimene Äh, tegelikult vajab selle mitteametliku hooldaja tööd. minu küsimus oleks, kui perekond taolise sugulasega, kellel on püsiv puue, kui need inimesed vajavad samuti hooldust tööpäevade ajal, ma hindan seda, mis te räägite paindlikest töötundidest, tõepoolest see oleks lahendus paljude probleemide puhul, kuid mitte olukorras, kus tööline või töötaja palk on väike ja keegi, kellel on püsiv tervisehäda, sõltub nende abist. minu jaoks küsimus oleks see, kuidas saame meie oma töös Euroopa Parlamendis töötada siin järgmiste sammudega selleks, et tagada formaalse hoolduse kättesaadavust nii ajaliselt kui ka äh, rahaliselt. muidugi viis pä puhk päeva puhkust on hea, aga mis edasi? võib-olla informeerite meid rohkem, millised on Barcelona kriteeriumid äh,, kas see peaks aitama selle tööga, see oleks üks küsimus. teine küsimus oleks, kas praegusel hetkel on juba ametlikud andmed olemas, mis puudutavad formaalse hoolduse kättesaadavust. kas meil on olemas andmeid, mille põhjal selle formaalse hooldusega töötada just nimelt puuetega inimeste puhul liikmesmaades? kas meil on mingisugune arusaam, milline on äh, hoolduse äh,, kui suur on erinevus äh, toetuse ja hooldusvajaduse hinna vahel, kui suur see probleem on. aga kui ma kuule, loen üles kõik need erinevad need äh, osad siin, madal sissetulek, viis päeva püsivat ähm, abi, eh, viis päeva hooldusabi, aga tõepoolest, see asi peab tõesti meil laual olema ja lauale jääma. Aitäh, proua Sitnanska. Ďakujem veľmi pekne. I'm going to speak Slovak, so if you can put your... Räägin slovakkia keeles suur tänu, ma tahan tänada kõiki meie ettekandjaid väga huvitavate ettekannete eest. see on hästi oluline teema, töötan sellega juba mitu aastat. töötan konkreetsemalt perekondadega, kellel on puuete äh,, puudega laps. ja nagu juba mainitud mitu korda, need pered on need, kellel on suur vaesusrisk väga tihti, need pered lagunevad põhjuseks on just nimelt puudega laps ja lapsed jäävad tihti üksi puudega lapsega. Nende sissetulek hoolduseks, äh, mis on kakskümmend neli tundi päevas, on kusagil kakssada viiskümmend eurot kuus. kui me räägime andmete kättesaadavusest ning teenuste kättesaadavusest, mis peaks olema riigi või kohaliku omavalitsuse kohustus, siis minu riik Slovakkia meil taolisi andmeid ei ole. tegime oma uurimuse ja saime teada vaid kolmkümmend protsenti meie omavalitsusest pakuvad sotsiaalteenuseid, seitsekümmend protsenti taolisi teenuseid ei paku. võite siis ette kujutada, milline on koormus laste eest hoolitamisel, äh, laste eest hoolitsemisel, kui neil on äh, puue, kui suurt koormust kannavad pered, peamiselt emad. selles kontekstis tahaksin ma avada kaks teemat ja mul oleks väga hea meel, kui te suudaksite neid kommenteerida. üks küsimus on tugiteenused peredele. teenused ei ole keskendunud mitte ainult äh, puudega inimesele või inimesele, kes hooldust vajab, need peaks keskenduma pigem tervele perele. näiteks võib-olla on tegemist perega, kus üks laps on puudega, aga teine laps on terve, siis ma arvan, et oleks hea ja seda me püüame Slovakkias ka teha. et pered toetavad teenused on suunatud ka tervele lapsele. juhul, kui ema jääb koju puuduse, äh, puudega lapsele, tal on vaja kedagi, kes viiks teise lapse kooli. meil on vaja teenuseid mitte ainult puudega inimesele, vaid meil on vaja teenuseid kogu perele kui nad peavad koristama kortereid, peavad minema poodi, neil on vaja täiendavat tuge. nii et ma arvan, et me peame rääkima teenustest tervele perele. teine teema minu meelest on samuti väga tähtis. ja nimelt hooldajate oskuste premeerimine, mis on peamiselt naised. Need naised on väga pädevad, need, kes on aidanud hoolda äh,, aidanud hooldada Nad teavad väga palju ravimitest, rehabilitatsioonist, logopeediast, ähm, füsioteraapiast, kui need naised hoolitsevad oma laste eest, nad omandavad oskused, mida võib-olla teistel inimestel ei ole, isegi kui nad elupäevad õppinud on. Need naised peavad saama äh, taolised oskused, need oskused neil on, minu arvates on oluline, et me identifitsi-, identifitseerime need ära, et kui taoline ema või isa otsustab tööle minna mingisuguse aja pärast, kuid tema kohalolek peres ei ole nii vajalik, võib-olla peaks tun-, oskusi tunnustama. ma olen kohtunud naistega, kes ütlevad, öelnud, et ma olen kümme aastat kodus olnud, ma ei tea midagi. see ei ole tõsi, nad on väga pädevad, neil on väga spetsiifilised oskused, ühiskond peaks seda tunnustama ja peaks võimaldama naistel neid oskusi ka ära kasutada et neid kompenseeritaks, neid oskusi kompenseeritaks. Te teate, et see teema on väga keeruline, siin on väga palju aspekte, mida arutada ja mul on väga hea meel, kui te kõik koos, kui me kõik koos suudame leida vastused mõnele küsimusele, nii et meil oleks äh, hooldajatel väärikam positsioon Euroopas. aitäh, härra Rockford, Rochefort. okei okay., you didn't ask okei okay,, te ei palunud sõna? palun vabandust, proua Harkin. aitäh tervitan siin äh, kõiki tänaseid kõnelejaid, ma olen väga tuttav selle teemaga, ma olen nende professoritega väga kaua töötanud hooldajate huvirühmas, aga mis mind täna üllatas ja me tihti seda ei kuule, et kõik neliteist olid kõik ühel meelel et see on positiivne ettepanek. ja see on vähemalt samm õiges suunas. ja ma arvan, et on oluline ka see, et teie teate, et siinne komisjon ja tegelikult kogu parlament on mitmetel kordud, äh, kordadel resolutsioonide ja muu kaudu hääletanud ja palun väga palju sellest paketist tahtnud mõnikord inimesed räägivad demokraatia puudusest, selle vahel, mis meie teeme ja mis koha, äh, reaalelus toimub ja ma arvan, et antud juhul me saame öelda, et me vähem liigume õiges suunas. peale seda õlalepatsustust võime küsida, kuidas me saame asju paremaks teha, kui me saad-, kuidas me olukorda parandame. mul on terve hulk küsimusi, aga veel üks, üks kommentaar. ja selleks on see, et meie Eurokeri äh, kolleeg ütles, et väga tihti inimesed ei tee valikut täna sa võid olla hooldaja, eile sa ei teadnud sellest midagi. ma tänu, arvan, et tänu sellele, kui te vaatate eh, perehooldajate hulka Euroopas ja mis rolli nad mängivad, siis minu arvates vähemalt kui meil ei olnud öö, eh, mitteametlikus hoolduses inimesest, meie sotsiaalhooldussüsteem kukuks lihtsalt kokku, tervishoiusüsteem äh,, süsteem kukuks kokku. tegelikult ühiskond, nii nagu me selle üles ehitasime, ei suudaks funktsioneerida, kui mitteametlik hooldus poleks. sellepärast meie seadusandlus peab sammu pidama sellega, kuidas meie ühiskonda juhitakse ja eriti, kui me vaatame seda demograafilist väljakutset, mis meil praegu on, see on väga hea, sest see tähendab, et me kõik elame kauem sellepärast on see äh, ettepanek ka nii oluline. küsimused, mis mul on või kommentaarid kõigepealt? Äh, see, millest me oleme rääkinud, terve hulk äh, kolleeg on sellest rääkinud, võib-olla me peame seda piketama, erinevatel liikmesmaadel on erinevad süsteemid, kuid Iirimaal on meil väga pikem režiim kui see, mis on hooldajatele puhkuseks antud. võib-olla me võiksime vaadata erinevaid liikmesmaid kellel on palju pikem öö, äh, süsteem, kuidas see seal töötab, kas me saame sealt midagi mõt-, õppida ja võib-olla mingilgi moel seda ettepanekut muuta või parandada. milline võiks olla teie seisukoht, te võib-olla arvate, et see on liiga ambitsioonikas, me kõik teame, et seda on vaja, aga kui te arvate, et see on liiga äh, ambitsioonikas, andke mulle teada. mis, ma tahan lihtsalt teada, mis te arvate. teiseks, te räägite paindlikkusest. meie Poola kolleeg mainis individuaalsed äh, äh, vanemapuhkuse õigus, see aitab enda tööandjaid, tööandjad selles suunas nügida ja ma arvan, et minu küsimus teile kõigile on, kas teie arvates see ettepanek võiks avaldada samasugust mõju? mida me saame teha, et seda muga-, tugevamaks muuta, et see kindlalt sellist positiivset mõju avaldaks? me ei tohi ka VKE-de küsimusest kõrvale hiilida kuidas me saame tagada seda, et on olemas paindlikkust ja samal ajal VKE-d ei ütle teile äh, meile, et te karistate meid nii palju, et me peame poe kinni panema. see on karm küsimus ja me ei saa seda äh, ignoreerida. lõpuks, täna rääkisime üsna palju äh, soolisest küsimusest. kui teil on olemas jaotus üle Euroopa Eh, kui palju on mees ja kui palju on naishooldajaid. ma tean, et Suurbritannias on kuuskümmend, eh, nelikümmend. Eh, iga rohkem, et mehed on hooldajad, aga kas see on erinev teistes riikides? ma ka arvan, et siin on, aga ma tahaksin sellest lihtsalt täpsemalt teada, aitäh. aitäh, Evelyn Riigner. suur tänu, on hea, et me arutame seda teemat täna et oleks töö ja et meil on töö ja eraelu tasakaalu ettepanek laual, me tegeleme reaalaelu teemadega ja viidates siin Slovakkia näitele, mis on väga täpne, ma tahaksin rõhutada, kui oluline on üldraamistiku omada äh, koduhoolduse professioni-, professionaalsemaks muutmiseks, et see leiaks tunnustust asjaomaste oskuste ja äh, teadmiste suhtes, nii et see oleks võim-, äh, muutustaks osa nende edasisest karjäärist. poliitiliselt on vaja tegutseda nii üle-euroopaliselt kui üleriiklikult. minu konkreetne küsimus. mitteametlik äh, hooldus võtab üle viiskümmend protsenti sellest, mis äh, antakse inimesele, kes tegelikult hooldavad. kas on võimalus, kuidas me võiksime vahendada neid ettevõtteid, äh, kes äh, hooldajaid pakuvad? härra Martle suur tänu, äh, proua esimees ja suur tänu nende esitluste eest ekspertide poolt, väga huvitav. ma võib-olla aga nüüd rikun natukene ära selle meeleolu siin, sest äh, me peame vaatama, et siin on siiski mõningaid vasturääkivusi, me kõik tahame jah, parandada nende perede aitajate, abiliste, hooldajate olukorda, tegemist on tihti äh, naistega, kes käivad muidu ka tööl ja tööandjad ei äh, arvesta nende hooldaja kohustustega, aga lõppkokkuvõttes on ikkagi küsimus selles, millise ühiskonna me tahame luua. ma toetan seda algatust, kuigi see on auklik, seda tuleb parandada, on siiski hea samm, aga ühiskonna ees on valik, millist mudelit me taga ajame, kas me pakume välja selle, mis äh, tegelikult äh, läheb ju, selle valiku, mis läheb tegelikult äh, konkreetselt vastu eelarvepoliitikale, mida on rakendanud komisjon, liikmesriikide eelarvepoliitika, kuidas saad, kuidas tööjõud maksaks nii vähe kui võimalik, see on peamine nõukogu eesmärk, et tööjõukulud oleksid madalad. räägitakse sotsiaalkoormast, koorem koormab teatavasti ja tegelikult äh, see töötajatud lähetajate direkt-, tööt-, lähetatud töötajate direktiiv tegelikult äh, ilmselt takistab selle tulevikus, et Ida-Euroopast pärit äh, hooldajad tuleksid äh, läände ja aitaksid siin inimesi. unustatakse ära äh, kogu see temaatika. mida me teeme? mida me teeme eelarve hääletamise osas, kas me kavatseme olla lahked? ja ütleme, et olukord ei saa niimoodi edasi minna, miljonid inimesed on jäetud tähelepanu alla, need inimesed on üksi jäetud, et sellist sotsiaalset mudelit me ei taha, kas ütleme niimoodi, aga siis ikkagi tekib küsimus, kas nõukogu kavatseb aktsepteerida seda, mida meie tahame, kas nad on nõus näiteks sellega, et ka Kreekas ollakse sama lahked? me oleme need inimesed äh, täiesti ära kurnanud, võtsime neilt ära kõik, mis võtta sõtta on, nendel ei ole enam peale aluspükside midagi jalas seal Kreekas. Ehm, täielik silmakirjatsemine, milleks selline asi? mulle jah, meeldiks kõik see, mis on äh, siin välja pakutud, aga kes selle eest maksab, kes maksab? see ei ole muidugi küsimus teile, äh, aga, äh, aga teistele tööandjad on esimesed, kes tulevad ja räägivad siin majas, et maksavad liiga palju maksu ja nende koorem on liiga suur, hargmaised maksavad vähem makse kui teie ja meie kokku. Äh, aga selline see asi on, nad ütlevad, et sotsiaalpoliitika on kallis, no ongi. aga meie peame ise nendest vasturääkivustest rääkima, millist mudelit me tahame oma riikides ja minu koduriigis Prantsusmaal äh, vast valitud president ei olnud kõige hullem valikutest, äh, aga siiski kandidaat, kes ütles prantslastele, et äh, maksud tulevad alla. ja inimesed saavad aru, ah, tore, ja valivad selle, kes kõige vähem äh, maksu nõuavad. aga kui me makse vähendame, mis saab meie sotsiaalmudelist? meie sotsiaalmudel, see, mis meid koondab, kui me lubame kogu aeg, et toome maksud alla ja koorma vähendame, siis kes ikka lõppkokkuvõttes selle eest maksab? kas meie Kreeka kolleegid näiteks äh, sellest uuest seadusest mingit kasu saavad? ma olen täiesti veendunud, et ei saa. Äh, kindlasti neile öeldakse, et makske oma võlg enne ära ja siis laieneb see teile ka. nii et äh, ühelt poolt jah, on siin kuulda täna väga palju ilusat, aga tegelikult õhus on ka silmakirjalikkust, kohal on assotsiatsioonid, liidud, vabaühendused, teie ütlete, et te, need mõtted on väga head ja pereliitude esindaja, teie loosung on väga ilus, parem elu kõikide perede jaoks, nojah, kõigis kahekümne kaheksas liikmesriigis, aga see on see öö, valik, mis tuleb teha meil ühiskonnana ja vaatame, mis siis saab aastal kaks tuhat üheksateist. aitäh, härra Hetman. aitäh, proua esimees. palun kasutage oma kõrvaklappe, sest ma tahaksin rääkida poli- äh,, poola keeles, kui te lubate. Oczywiście poza panią profesor. E, e, szanowni Państwo. Loomulikult. E, daamid ja härrad, tahan teid tänada ka kõigi teie presentatsioonide eest, presentatsioonide eest, mis te täna siin esitasite. Need on väga-väga huvitavad, need äh, rikastavad meie arutelu siin Euroopa Liidus, Euroopa Parlamendis. ma arvan, et te kõik, praktiliselt kõik, võib-olla kõrvale jättes väikseid erandeid, leian ma, et need on head ideed Need on head ettepanekud, mille kallal me peaksime töötama. meil on väga äh, positiivsed arvamused, isegi kui asi puudutab tööandjaid. sest arutasin või nägin ka kahe tööandjate äh, liidu arvamust Poolas. Nad on täiesti nõus selle ideega. loomulikult nad järgivad väga täpselt detaile ja kui me räägime detailidest, siin ma tahan viidata sellele, et meie Euroopa Parlamendis see on asi, millele me peaksime eriti suurt tähelepanu pöörama, sest see suur töö ja eraelu tasakaalu öö, mõte ei tohiks muuta võimatuks detailide nägemist. ma näen, räägin siin noore isana, kui me räägime vanemapuhkusest, kui me räägime sellest perioodist, kus nii ema kui isa võiksid lapse eest hoolitseda peale sündi, siis mis on selle eesmärk? kas eesmärk, lapse mugavus ja meie toetus lapsele peale seda, kui ta on sündinud, toetus, mida saavad talle pakkuda tema vanemad, mis teeb sellise äh, lapse elu alguse heaks ja mugavaks või on mõte selles, et et äh, tagada see, et lapsed hoolitsevad äh,, isad hoolitsevad oma lapse eest. sest enamik teist oleks ilmselt minuga nõus selles, et mõnede vanemate puhul mõned isad ei taha kasutada sellist toetust oma lastele. ning see periood, mil üks vanematest võiks lapse eest hoolitseda, see läheb lihtsalt kaduma. ja loomulikult on see lapsele kahjuks ja ma arvan, et siin meie analüüsi subjektiks peaks olema laps, lapse heaolus, lapse heaolu, mitte ainult ema ja isa. ma tahaksin teie tähelepanu suunata sellele, et kui me töötame nende teemade kallal, siis me peame tõesti süviti minema detailidega. küsimus on ka selles, kuidas tõst-, tõstatada ka tööandjate teadlikkust, sest ma olen täiesti veendunud, tean ähm, tööandjaid, kes ilma igasuguste määruseta ja seaduse kohustusteta kasutavad paindlikke töötingimusi, sest nad teavad, et see suurendab töö kvaliteeti nende ettevõttes. ja ma arvan, et kõige olulisem element siin on tõsta haritust töötajate seas, kui nemad usuvad, et see on kasulik nende ettevõtjatele, siis on nad rohkem valmis taolisi määrusi rakendama, taolist toetust emadele ja isade puhul rakendama, kes nende ettevõttes töötavad. see on väga oluline arutelu hooldajate öö, äh, üle, need, kes hooldavad vanureid, puuetega inimesi paljudes riikides on institutsionaalne toetus väga madal, eriti vanemate inimeste puhul. nii et see on väga-väga tähtis tööd ja väga positiivne. üleüldiselt tahaksin öelda seda, et meie töö siin on lihtne. me peame analüüsima õiguslikke tagajärge liikmesmaas, maades me peame hindama sotsiaalseid, majanduslikke ja finantsilisi tagajärge, kui see hinnang annab positiivse tulemuse, jõuame kokkuleppele, mida me kõik tahame. meil on veel kaks kõnelejat ja siis anname sõna taas ekspertidele, kes saavad lühidalt võimaluse vastata, siis saame ehk õigeaegselt ka lõpetada. härra Rochefort, teil on nüüd sõna suur tänu, proua esinaine, ma tegelikult ei tahtnud sõna võtta, aga äh, prantsuse kolleeg ähm, pani mind mõtlema. mina kuulun poliitilisse fraktsiooni, kes ei taha, et äh, me, me teeme majandustegevuse võimatuks äh, sotsiaalkaalutluste pärast, me ei, peame ütlema, et kui töökohti luuakse, kui majandus on äh, tugev, siis me saame ka sotsiaalteenuste äh, eest maksta. me oleme sellest asjast palju rääkinud ja alustaksin sellest, ja tahaksin tänada kõiki siin äh, kohal olevaid eksperte. abi äh, kogus, äh, mida võivad pereliikmed pakkuda, on palju suurem kui see, mis tuleb läbi ametlike kanalite ehk mitteametlik abi on suurem. ja kindlasti tuleb öelda, et pered on esimene abiallikas ja tuleb tagada see, et me seda tunnustame ka üsna kaua keegi seda tööd ei näinud, täna peab see olema nähtav ja tunnustatud. aga ma ei taha küünitseda siin, aga kui pered äh, aitavad, siis on see loomulikult odavam, kui äh, selle kohustuse võtab üle riik. pereliikmete toetamine, abi on tegelikult alati parem, see on sotsiaalse mudeli võit äh, psüü-, psühholoogiliselt juba ka ja see ei lähe vastu majanduslikele eesmärkidele. eesmärk, see on täitsa mõistlik. uuringud, äh, mida me oleme teinud varem, on näha olnud, et eriti hooldajate jaoks ja ma ei tea, kas eksperdid on sellega nõus, et vähemalt Prantsusmaal oli nii, et oli väga palju inimesi näiteks, äh, kes ei saanud hooldajana palka või sissetulekuid ja ei nõudnud ka seda, aga olid väga mures pensioniõiguste pärast, et eh, kuivõrd neil tekkis töö ehm, karjääris auk, tekkis auk ka pensionipanustesse. sellepärast nad olid väga mures. Nende jaoks on oluline, et pensioniõigus nende jaoks ei kaoks. Nad tahavad, et pensioniaastad koguksid edasi, koguneksid edasi. on neid, kes ütlevad, et ehm, ma olen valmis äh, mõneks ajaks oma äh, mõneks ajaks töölt ära tulema, aga ma maksan selle eest topelttrahvi, kõigepealt ei saa palka täna, jään täna sellest ilma ja tulevikus jään ilma pensionist ja väga pikaks ajaks. ärgem unustagem, et demograafia trendid on praegu sellised, jah, meil on järjest rohkem inimesi, äh, keda on vaja aidata kõrges vanuses, aga samas varem, kui pensionile mindi varem, oli meil kuuekümne, kuuekümne ühe aastaseid inimesi, kes võiksid, kes võisid olla hooldajaks, kuna nad ei käinud enam tööl. nüüd on tulemuseks sellele see, et inimesed äh, on kauem tööl äh, ja enam ei ole valmis kuuekümnendate eluaastate alguses äh, või neil ei ole võimalust hooldaja kohustusi üle võtta Prantsusmaal, minu koduriigis, äh, on tehtud tegelikult äh, häid samme edasi selles valdkonnas ja seda peaks tegema ka Euroopa, ma ei hakka nüüd selgitama siin Prantsusmaa süsteemi, räägin ainult ühest elemendist, mis on huvitav. inimesed, äh, kes on sõltuvuses, nendel on õigus abile, sellest abist ilmselt ei piisa, aga neil on õigus siiski riiklikule abile. Prantsusmaal teatud juhtudel võib olla äh, töövõtja ja äh, saada palk selle abi ulatuses, mis läheks äh, toetust maksma, kui riik seda toetust pakuks. ja see oleks selline süsteem, mis annab inimestele võimaluse lülitada siis ametliku ja mitteametliku hooldusteenuse vahel ja minu meelest see on üsna hea lahendus, aitäh! Thank you and the last word to aitäh proua Kuneva saab sõna viimasena, teil on viis minutit. aitäh, mul on täna väga hea meel kuulata seda väga põnevat arutelu. mul on hea meel, kuna olen ettepanekuid äh, kuulanud täna ning heameelt teeb mulle see, et need ettepanekud, mis me oleme esitanud eelmise aasta lõpul, on jõudnud äh, ka raportisse ja kas need samad ettepanekud on kõlanud ka ekspertide suust täna? me oleme teinud väga head tööd ja ma soovin teid kõiki täna tänada, kuna peamiselt seetõttu, et tasakaal töö ja eraelu vahel on kõige olulisem just naiste jaoks, seega on oluline, et me teeksime seda tööd ka edasi ning koostööd teeks Tööhõivekomisjon ning äh, Naiste õiguste ning soolise võrdõiguslikkuse komisjon. olin äh, FEM komisjoni raportöör ning äh, tuleb nentida, et see töö ei oleks nii hea, kui ta on, kui oma panust ei oleks teinud ka tööhõivekomisjon ning kindlasti on tõsi äh, ka vastupidine. see töö mõjutab äh, väga suurt hulka inimesi ning äh, kui me teeme ainult siis, kui me teeme võimalikult head koostööd omavahel, on meil võimalik saavutada häid tulemusi. suur aitäh! ehk siis äh, saame nüüd äh, lühidalt sõna anda ka äh, tööhõive peadirektoraadi esindajatele. Teil on siin kaks komisjoni esindajat täna, nii et üksteist saaks siis ka sõna, kuna peame jätma aega ka ekspertidele vastamiseks palun, komisjon. Uh, aitäh, olen uh, Manuela Gelenk, uh, tööhõive peadirektoraadist, räägin mõlemad direktoraadi nimel. esmalt aitäh nende positiivsete konstruktiivsete kommentaaride eest, mis täna on siin kõlanud. tõepoolest, töö ja eraelu tasakaalu pakett, mille komisjon on esitanud, sellega soovitakse lahendada probleemid tööhõives, kuna me oleme näinud, et äh, naised on tööturul vähemuses, aga püüame ka vaesuse probleemi lahendada, kuna oleme näinud, et kuna naised ei ole osalenud tööturul, ootab neid äh, vaesus ka vanemas eas, samuti demograafilised väljakutsed, äh, vähenev tööjõu hulk ning muutub ühiskond. seega see algatus kaalub äh, mitmeid õigusi, mille me direktiivi ettepanekus oleme sõnastanud, aga ka teised äh, poliitikad, äh, rahastamismeetmed, näiteks meil küll ei ole teatavates valdkondades pädevusi, aga soovime näiteks läbi struktuuri investeerimisfondide kasutamise äh, rahastada ka neid valdkondi või andmete parem säi-, seire, sellest on samuti räägitud. Euroopa poolaasta, see on samuti väga oluline valdkond, kus äh, komisjon on leidnud, et tuleb rohkem keskenduda tööjärelevalve tasakaalule. seda on juba ka viimastel aastatel tehtud Äh, mitmed kommentaarid, püüaksin neile vastata. töö ja eraelu tasakaal, nii nagu neil see ettepanekus on, püüab esmalt luua võrdsed tingimused tööturul nii naistele kui meestele, seega sooline võrdõiguslikkus oleks tagatud, aga need eelised, mida see tooks majandusele ja ning riikidele, ka ühiskonnale Äh, räägiti ka kuludest, ettepanek äh, on, ettepanekus jõutakse järeldusele, et äh, ka-, saadav kasu on tunduvalt suurem kui need kulud, muidugi on nii meestele kui naistele siit tulev kasu väga suur, aga ka majandusele. naiste osalemine tööturul on siin võtmetähtsusega küsimus, seega kui me vaatame, kas oleks vaja pikemat puhkust, hoolduspuhkust, siis filosoofia selle taga on olnud järgmine. kui tööturult ollakse pikka aega eemal, siis on vähem äh, võimalusi äh, edendada oma karjääri, leida töökoht ning seetõttu on esitatud ettepanekus ka viiepäevane hoolduspuhkus, mitte pikem. me teame, et mõnes liikmesriigis on äh, juba praegu võimaldatud pikem puhkus, praegu on tegemist äh, miinimumnõuete direktiiviga, liikmesriigid võivad minna sellest kaugemale. oleme vaadanud ka seda, kes, äh, kellel on õigus puhkusele, selleks et see jaguneks võrdsemalt meeste ja naiste vahel ning paika on pandud äh, ka proportsioonid. küsi-, üks küsimus äh, puudutas ka paremaid andmeid või võrreldavamaid andmeid pikaajalise hoolduse kohta, tõepoolest, meil ei ole võrreldavaid andmeid praegu sellest vald-, valdkonnast, aga me oleme alustanud uuringut äh, Äh, mis aitaks välja töötada metodoloogia pikaajalise hoolduse võrreldavate andmete saamiseks. Need äh, sätted ei ole kohustuslikud, inimestel on võimalik valida, kas kasutada võimalusi või mitte lapse perspektiivist lähtudes näitavad äh, mitmed uuringud, et lapse kognitiivsele arengule on kasulik, kui mõlemad lapsevanemad äh, tema eest hoolitsevad, nii emad kui ka isad. tundub, et ongi kõik, aitäh. Thank you, Mr Igemono. aitäh, härra Igemonos, palun äh, lühikesed vastused, palun annan endast parima, suur tänu nende väga huvitavate küsimuste eest. viis päeva, muidugi me tahaksime, et äh, see oleks pikem, aga on ka selliseid riike, kus ei ole üldse puhkust ette nähtud nii et võib-olla saaksime lähtuda rasedus- ja sünnituspuhkuse äh, direktiivi kogemusest, sellest lähtudes äh, viis päeva on väga hea samm õiges suunas aga dokumendi, täiendavad dokumendid, neis selgitatakse, et komisjon valis just viis päeva seetõttu, et äh, need kulud äh, e-, ei ole märkimisväärsed sotsiaalne mõõde, tervishoiu mõõde töö ja eraelu tasakaalu käsitlev dokument on üks element, aga kõik elemendid on olulised ning peavad jääma ka selle samba lõppversiooni. oleme väga head koostööd teinud ka WHO-ga, Sante peadirektoraadiga, inimestega, kes äh, integreeritud hooldusega tegelevad selle võrrandi keskmesse on asetatud just need inimesed, kes hooldust vajavad ja kes seda pakuvad. Neid kahte teemat tuleb käsitleda paralleelselt ja seda me ka teeme. tervikliku perekonna lähenemine, see on väga hea märkus ning nüüd mul on võimalus juhtida teie tähelepanu veel ühte tüüpi hooldajatele, kes on täiesti eh, märkamatuks jäänud noored, alla kaheksateistaastased, ent ometi meil on pilootprojekte, mis näitavad, et keskmiselt on igas Euroopa klassiruumis alates kuuendast eluaastast vähemalt kaks last, kes hooldusteenuseid kodus pakuvad ja see on väga murettekitav tekitav oskused, eile toimus viimane konverents ühe äh, projekti raames, kus me töötasime välja veebikeskkonna hooldajate koolitamiseks, et neid, äh, neile abi pakkuda, aga püüdsime ka välja uurida, millised hooldusteenuse pakkumise käigus saadavad oskused äh, oleksid tõendatavad ähm, sertifitseeritavad ja üle kogu Euroopa poliitikakujundajate hulgas selle, sellise tegevuse vastu ähm, huvi on. oleme ka tööhõive peadirektoraadiga väga palju koostööd teinud, äh, loodame välja töötada näitajad pikaajalise hoolduse kohta, mille, mis peaksid hõlmama ka toetusmeetmeid äh, äh hooldajatele sooline jagunemine keskmiselt seitsekümmend viis protsenti hooldajatest Euroopas on naised. kui vaadata olukorda liikmesriigiti lihtsustatult Põhjamaa, Põhjamaad või Lääne-Euroopa on nelikümmend viis, viiskümmend viis jagunemine, aga Ida-Euroopa ja Vahemeremaad, seal valdav enamus hooldajatest on siiski naised. kuidas veenda ettevõtteid, et sellest algatusest äh, tuleneb ka neile suur kasu ning sellega ka lõpetan, Ühendkuningriigis oli üks äh, hooldajate äh, organisatsioon, nad alustasid konsultatsioon, konsultatsioonidega, töötasid koos ettevõtetega, et nende tingimused oleksid hooldajatele sobivamad ning peatselt selgus, et ettevõtjad mõistsid sellest saadavat kasu suur tänu, härra proua esimees, ma räägiksin ainult kahest äh, punktist, ütleb härra Potermann, kulud, kes selle eest äh, maksab äh, meie oleme töötanud abikaasadega, kes on hooldaja rollis, kui me tahame aidata neid naisi, kes on põllumajandussektoris tegu, tegevad ja nii edasi. Nende puhul me peame mõtlema selle, et naised on teinud oma panuse, teinud, nad maksavad selle eest aga nendele tuleb anda parem statuut, kui me tahame, et nad seda teevad edasi, seda hooldajatööd, siis äh, neid tuleb toetada. ja toetus perede sees, äh, minu meelest on siin võimalikud toetussüsteemid, küll toon näite Belgia kohta. Belgias toodi sisse mõni aega tagasi süsteem, mis äh, nii-öelda teenuse tšekid ehk teisisõnu, pered maksavad hooldajate eest, aga nad maksavad vähem, kui see teenus täismahus maksab. Nendel on sellised tšekid, nad maksavad viiest üheksa euroni tunnis ja ülejäänud osa maksab kinni riik, paneb sinna juurde riik. aga selle süsteemi tulemuseks on olnud see, et me oleme suutnud vältida mittedeklareeritud musta tööd ja näeme, et rohkem on inimesi, kes on aktiivsed, äh, kelle puhul, kelle pealt kogutakse ka äh, sotsiaalmaksu, kes maksavad maksu üldiselt, tulumaksu ja seega toetatakse peresid osaliselt riigi toetusel, aga tulemuseks saab ka riik rohkem äh, raha kassasse sisse, sest et rohkem inimesi on tööturul, nii et võimalusi on, kuidas neid kulusid hoida kontrolli all professor Kotovska. aitäh, professor Kotovska, palun. selle algatuse väärtuseks on ka see, et see tõstab teadlikkust eh, selle kohta, et meil on vaja piisavalt eh, häid andmeid. praegu on need andmed eh, riigiti fragmenteeritud, seega esmalt meil on vaja ametlikke andmeid tavaliselt äh, ministeeriumitest, kes hooldusteenustega seotud on, need peaksid tulema, aga meil on ka vaja ka äh, andmeid statistilistest uuringutest, mis puudutaksid just hooldusega seotud tegevusi, seega see võimalus äh, saada statistilisi andmeid äh, riiklike, ametlike, mitteametlike teenuste äh, kohta me küsime majandusstatistikat regulaarselt, aga mitte hooldusstatistikat. välja arvatud iga, näiteks iga kümne aasta tagant oleks võimalik äh, saada selliseid andmeid ning vastuseks äh, puuetega lapsi hooldavad perekonnad, see on väga oluline küsimus, äh, võin mõne sõnaga rääkida Poola olukorrast lähenemine on väga killustunud. tervishoiuministeeriumil on teavet selle kohta, samuti on teavet ka perekonna- ja tööhõivepoliitika ministeeriumis, aga ka haridusministeeriumis aga need ministeeriumid ei tee selles valdkonnas koostööd. tahaksin rõhutada, et just kodanikuühiskonna tegevus, aga ka kodanike endi tegevus, lapsevanemate tegevuse tulemusel on loodud organisatsioone ning fonde, et täita nende, selle inimese rühm, inimeste rühma vajadusi ja see tuleneb otseselt riigi tegevuse puudumisest nende inimeste aitamisel. minu viimane kommentaar on seotud Äh, individuaalne õigus äh, vanem lapsehoolduspuhkusele, ma arvan, et me peaksime äh, vaatama seda ka mõlema lapsevanema ajalisest investeeringust oma perekonda, oma lapse, on empiirilisi andmeid selle kohta, et mida rohkem isad lapsega koos aega veedavad, seda positiivsem mõju sellel on lapse arengule, ema tööhõivele ning pere tasandil kohustuste võrdsemale jagunemisele ning lõpetuseks peeti arutelu tööandjate organisatsioonidega, kui äh, algatati eelnõu kuuekuiseks lapsehoolduspuhkuse pakkumiseks, tööandjad ei toetanud seda. vastupidi, tööandjad just toetasid seda, nagu me kaks aastat tagasi teada saime. tegemist on väga olulise meetmega ka selles, et muuta inimeste arusaama ja tõsta ka töö, tööandjate teadlikkust nendest probleemidest me ei tohiks seda aspekti tähelepanuta jätta, aitäh. Thank you and now aitäh, proua Anseeri, palun. Very much uh,. I will just start on what you suur tänu, alustan sellest, millest eelkõne, millega eelkõneleja lõpetas, nimelt äh, õigus äh,, individuaalne õigus äh, puhkusele äh, see, siin on oluline ka paindlikkus, et puhkust ei äh, oleks võimalik ainult ühe korraga välja võtta, vaid äh, on võimalik seda teha kaheteist aasta jooksul neli kuud kaheteist aasta peale jagatuna on ju miski, mis, mida igaüks saaks endale lubada, aga eriti oluline on siin äh, maksete küsimus ja see on just hoolduspuhkuse osas oluline. Need äh, puhkused peavad olema piisavalt tasustatud, see, kuna, kui puhkused on pikad, aga tasustamata, siis neid ei kasutata siin tuleb mängu äh, soolise palgalõhe küsimus, äh, sissetuleku kaotus peresiseselt. Äh, kui me sellest räägime, siis on see alati naine, kes tööturult eemale jääb ju, seega on oluline, et puhkused oleks tasustatud, komisjoni ettepanekus ette nähtu on hea esimene samm. viis päeva võiks kaaluda ka võimalust eh, selle pikendamiseks, näiteks krooniliste haiguste puhul kaheteist päevani. kui on vaja regulaarselt arsti juures käia, siis võiks olla see näiteks üks päev kuus, aga see on tõesti maksimum, mida me võiksime, saaks, saaksime praegu ette näha muidugi on vaja kaardistada liikmesriikide olukorda, mis on liikmesriikides saadaval praegu ning tulevikus seda võib-olla siis kuidagi arvesse võtta aga taas see peab olema tasustatud ja peab äh, tagama, et äh, nii meestel kui naistel, kes seda kasutavad, äh, loomulik on siin mõelda ainult naistest, aga peaks olema siiski tagatud ka siin võrdsus. et neil oleks tagatud ka sotsiaalne panus, et see oleks nende inimeste jaoks valik, mitte kohustus me peame tagama, et hooldajaid ei sunnitaks tööturult eemale nii kauaks, et see vähe, vähendab neie või-, nende võimalusi saada väärikat pensioni ja tööturule naasta. mida vanemaks inimene saab, seda keerulisem on tal äh, tööturule naasta. ning viimane kommentaar puudutaks teenuseid peatselt algab ka arutelu kahe tuhande kaheksakümnenda aasta järgse perioodi struktuurifondide kasutamise üle üheksa koma kaks äh, protsenti oleks meil ette nähtud äh, ametliku hooldusteenuse äh, vähendamise võimalus, aga ka selles me peame tagama, et pikaajalised teenused oleksid äh, Äh, tagatud ja kaasatud sellesse, kui me ei anna inimestele võimalusi äh, erinevate äh, vahendite näol, siis neil ei olegi võimalik seda valikut langetada ja nad on sundolukorras, kus nad peavad hooldajaks jääma. hooldatavatel ei ole võimalik, võimalik ise valida omale hooldajaid ja hooldajatel ei ole võimalik ka ise seda otsust langetada, mul oleks veel väga palju öelda selle kohta, aga sellega lõpetan. Thank you very much, all of you. suur tänu, suur tänu teile kõigile ja väga ilusti panite äh, oma sõnumi äh, lühidasse vormi. Äh, huvitav arutelu, väga laiapõhjaline arutelu, valgunud teemad inimõigustest maksunduseni. jah, tõesti, väga huvitav ja kasulik ja isegi liigutav meie jaoks, meie komisjonis, kes vastutab nende asjade eest ja selle agenda eest, nii et äh, suur tänu teile kõigile koostöö eest, koostöövalmiduse eest ja tehtud märkuste eest. ja kohtume järgmine kord komisjoni istungil kaheteistkümnendal juulil, suur tänu!